ja pean teile teada andma, et äh, eilse istungi protokoll on nüüd kättesaadav. kas selle kohta on vastuväiteid? kui vastuväiteid ei ole, äh, loeme eelmise, eilse protokolli kinnitatuks